hääletus toimub homme. järgmine küsimus päevakorras on härra Ježeki raport seoses prospektidega, mis tuleb avaldada siis, kui väärtpabereid avalikul pakkumisel või, või kauplemisele, äh, avalikult pakutakse või kauplemisele võetakse. austatud asepresident, kolleegid, poolteist aastat pärast kui, seda, kui komisjon avas oma kapitaliturgude liidu tegevuskava, on meil nüüd selge mm, dokument laual selle kohta, kuidas selles suunas edasi liikuda. komisjoni ettepanek on muuta prospektide direktiivi, muutus, muutes prospektid odavamaks ettevõtjatele, äh, vaadata läbi regulatiivtakistused väikestele ettevõtetele, kes soovivad turule tuua oma osad või aktsiad ning toetada väiksemaid ettevõtjaid. Euroopa Parlamendis võtsime neid eesmärke tõsiselt ning tegime omalt poolt mitmed uudsed ettepanekud selleks, et prospektide määrus vastaks, vastaks paremini praegusele olukorrale. selle hulgas suurendasime lävendeid, mille puhul on tagatud erandid emitentidele määrusest ning samuti Euroopa Liidu kasvuprospekti kirjutasime regulatsiooni, mis on kergem režiim, mis võimaldab lihtsamini piiriüleseid emissioone. triloogi läbirääkimiste vältel Slovakkia eesistumise ajal õnnestus meil täpsustada oma seisukohti ning jõuda kokkuleppeni teksti osas, mis minu hinnangul ma, on positiivne kõigile emitentidele, kes soovivad turult raha saada, iseäranis. suurime, suurendasime ühe miljoni euroni summat, millest väiksemate summade puhul emitent ei, ei pea määruse nõudeid täitma see aitab ühisrahastamise projektide realiseerimisele kaasa, võimaldades neil väiksema bürokraatiaga raha saada turgudelt. leppisime kokku Euroopa Liidu kasvuprospekti osas, mis on uus mõiste, mis vähendab VKE-dele kulusid, kes soovivad piiriüleselt turgudelt raha saada. Euroopa Liidu kasvuprospekt lihtsustab juurdepääsu kapitalile väikestele emitentidele ning äh, soodustab nende, nende jaoks rahaturgudelt raha saamist ning ei sunni neid äh, pankadelt raha paluma. me toetasime ka prospekti lühendamist ja uut koos kokkuvõtet. vähendame prospektidega seotud kulusid ning äh, muudame nad loetavamaks selle uue määrusega ning sisuliselt tagab see investorite parema kaitse. oleme muutnud see uute reeglitega lihtsamaks teisese emissiooni, lihtsustades vastavat menetlust, oleme vähendanud siseriiklikke erandeid ning riikide otsustusõigust, mis vähendaksid ühtlust siseturus. sest kapitaliliidu turg peaks just niisuguseid meetmeid rakendama. meil on vaja ühtlustatud meetmeid üle kogu Euroopa Liitu, Liidu, vähem bürokraatiat ning rohkem investorite kaitset ning äh, kõige enam kapitaliturgude kasvu tuleb Euroopas stimuleerida. VKE-dele tuleb avada juurdepääs rahastamisele ning äh, lihtsustada neil rahaturgude poole pöördumist. see aitab kaasa Euroopa majanduse arengule tervikuna ning võimaldab tal kasvada, mis omakorda on asi, mida meil on mille järele meil on hädavajadus praegusel keerulisel ajal maailmas. lubage, ma lõpp, lõpetuseks tänan variraportööre komisjoni ja Slovakkia eesistujat nende tõsise töö ja pühendumise eest ambitsioonika prospektide regulatsiooni reformi saavutamisel, aitäh! tänan, raportöör, ning nüüd Euroopa Komisjoni poolt volinik, asepresident Valdis Dombrovskis, palun! austatud juhataja, austatud liikmed, teie heakskiit sellele poliitilisele kokkuleppele on oluline samm, tugevdamaks piiriüleseid investeeringuid ning andmaks äriühingute käsutusse lihtsamad lahendused juurdepääsul kapitaliturgudele ning lihtsustamaks investoritele antavat informatsiooni. prospektide regulatsiooni reform on oluline osa Kapitaliliidu poole liikumise tegevuskavast. pärast kaksteist aastat toiminud prospektide regulatsiooni on jõudnud äh, kätte aeg muuta see regulatsioon vastavaks kapitaliliidu vajadustele. kaks tuhat kolmteist kuulasime ära äh, turuosalise ning otsustasime minna märksa kaugemale, kui viimane reform oli kaks tuhat kümme. uued reeglid, milles kokku lepiti, loovad täiesti uue Euroopa Liidu kasvuprospekti suurendavad lävendeid, mille puhul emitendid saavad lähtuda üksnes kohalikest nõuetest, tagavad uued emitentidele ähm, uued menetlused ja nõuded emissioonide puhul. lubage, ma loetlen lühelt, lühidalt saavutusi selles uues määruses. Euroopa kasvuprospekt on oluline element VKE-de turu arenemisele. nii VKE-d kui keskmise suurusega ettevõtted saavad kasutada lihtsustatud prospekte raha hankimise turgudelt. paljud turud saavad nii muutuda VKE-de kasvuturgudeks tulevikus. uus prospekt, prospekti lävend äh, saab praktiliselt kahekordseks, kaheksa miljonit eurot võrreldes varasema viie miljoniga ning väiksemate väärtusega emissioonide puhul saavad liikmesriigid nõuda üksnes kohalike reeglite järgimist, mis võimaldab taaskord areneda kohalikel börssidel. väärtpaberid, mis on juba noteeritud, nende puhul on, lihtsustuvad nõuded teises emissiooni jaoks ning äh, seda seetõttu, et vastavad ettevõtjad on turul juba tuntud. umbes seitsekümmend protsenti kõigist äh, aktsiate äh, emissioonidest on sisuliselt teisesed emissioonid ning meie mõjuhinnang näitab, et, et potentsiaalne sääst juba turul tuntud emitentidele on vähemalt sada kolmkümmend miljonit eurot aastas. ning lõpetuseks üldine registreeri-, registreerimisdokument selleks, et kiirendada menetlust, viis, on nüüd viis päeva, varem oli kümme päeva. ning see lihtsus, lihtsustab loa saamist märkimisväärselt ning võimaldab emissioone lühikese etteteatamisega. austatud juhataja, austatud parlamendiliikmed, tahaksin teid tänada veel kord hea töö eest selle teemaga, aitäh! tänan, härra Olling! härra asepresident, teie kõne eest ning nüüd Rahvapartei fraktsiooni nimel Tom Vandenkendeleere. kaks minutit, palun. aitäh. head kolleegid, austatud volinik, läbi Ühendkuningriigi lahkumise Euroopa Liidust kaotab Euroopa Liit oma suurima kapitalituru ja me võime loomulikult selle, selle üle pisaraid valada või siis võime hoopis kasutada seda uue võimalusena Euroopa kapitaliturgude arendamiseks. Euroopal on vaja investeeringuid meil on vaja investeeringute kliimat selleks parandada. see uus prospektide regulatsioon on väga oluline osa sellest. Euroopa ettevõtted sõltuvad täna liiga palju pankade poolt finantseer-, pakutavast finantseerimisest, ainult kakskümmend protsenti ettevõtetest saab raha rahaturgudelt. kasvupotentsiaal jääb niimoodi kasutamata meie majanduses ning äh, sest see on seotud rahaturgudega just VKE-dele on minek kapitaliturgudele liiga pikk samm ning prospektide kulud liiga kõrged. ning investorid, kes on huvitatud, ei saa ka enam nendest prospektidest aru. uued, uus regulatsioon lihtsustab prospekti, muudab selle odavamaks ning või, ning lihtsustab mid-cap ja väikeemitente kuni kahekümne miljonini nende jaoks nõudeid ning äh, lisaks on meil Euroopa kasvuprospekt. meil on väga palju tõotav äh, regulatsioon siin, mis võimaldab ettevõtetel saada raha selleks, et kasvada. head kolleegid, prospektide määrus annab meile võimaluse lihtsustada elu kasvavu ettevõtetele ning VKE-dele kapitali hankimisel aga reorganiseerimismenetlus ja ja maksejõuetusmenetlus on samuti asjad, mida sellega seoses tuleb käsitleda, olen seda ise EKOM komisjonis puudutanud. selle, selle, seda on vaja, et kapitaliturgude, kapitaliliidu poole liikuda. homme astume me selle esimese sammu ja peaksime toetama seda, seda reformi, et saada tõhusam prospektide regulatsioon, aitäh! ning nüüd sotsiaaldemokraatide nimel proua Niina Kill. head kolleegid, kõigepealt tänan Peter, Peter eh, Jezekit, raportööri selle raporti eest, sellepärast et minu fraktsiooni seisukohast vastab see paljudele meie prioriteetidele vähendab bürokraatiat, kulusid, killustatav, killustatust liikmesriikide vahel vastava praktika osas ning hõlbustab juurdepääsu likviidsetele vahenditele, ühtlustab investorite kaitseregulatsiooni ning vähendab liikumist kõige madalamat standardi poole üle liikmesriikide väga oluline ettepanek, mida meie fraktsioon toetas tugevalt, oli ettepanek VKE-de kasvuprospekti edestada, mis tähendab seda, et VKE-d Euroopa Liidus saavad lähtuda ühest ainsast standardist kapitali hankimisel. see on suur samm edasi võrreldes praeguse süsteemiga. selle lihtsa dokumendi põhjal saavad VKE-d eh, läbida lihtsa menetluse raha hankimiseks üle kogu Euroopa Liidu. väga oluline on see, et see regulatsioon lihtsustab ühisrahastust ning eh, teiste uute rahastamisviiside realiseerimist prospekt avab uksed kapitaliturgudele, ent äh, on väga oluline, et emitendid, kes asuvad kolmandates riikides, saaksid samuti juurdepääsu Euroopa Liidu kapitaliturule. selleks, et äh, kapitaliliit äh, oleks edukas, peab, peab see olema avatud. arvestades Ühendkuningriigi lahkumist, peatset lahkumist, oleks see, mm, see, see võiks väga negatiivselt mõjutama raha kättesaadavust, sest Ühendkuningriik sisuliselt tagab kuuskümmend protsenti Euroopa Liidu kapitaliturust ning selle kuningriigi lahkumine on väga suur kaotus. ja seetõttu on kapitaliliidu arendamine väga oluline Euroopa Liidu kahekümne seitsme jääva liikmesriigi tööhõive ja turgude arendamiseks. nii et äh, prospektid, mis on samasugused üle kogu Euroopa Liidu, aitavad tagada meile selle tuleviku. aitäh, proua Gill! nüüd äh, QNGL-i nimel äh, kolleeg Viegas, palun. Esta da diretiva sobre prospecto representa um passo na construção da chamada União dos Mercados de Capitais. Äh, see äh, õigusakt puudutab kapitaliturge ja siin äh, on visioon äh, VKE-dest, mida finantseerivad kapitaliturud, edendades nende võimet ähm, rahvusvaheliselt kaubelda, see äh, nägemus samas ei ühti majanduse reaalsusega, need VKE-d, mis ometigi on äh, meie majanduse tugisambaks, äh, ei hakka kasutama seda võimalust. mul on kõhklusi selle ettepaneku osas, eriti mis puudutab teiseseid pakkumisi, mis puudutab seda, et ei ole sanktsioone äh,, Äh, kui äh, ei rakendata õigesti äh, neid reegleid. tundub, et meie lähenemine on siiski väga erinev soovitust. me peaksime ju püüdma soodustada töökohtade loomist peaksime tagama sissetuleku perekondadele, et nad hakkama saaksid aitäh, härra Viegas, nüüd Roheliste nimel äh, kolleeg Ernest Urtasun, palun. suur aitäh. ma tänan kolleeg Ješekit hea koostöö eest. homme hääletab aga Roheline fraktsioon mitte selle dokumendi poolt, sellepärast et me leiame, et tegemist on süsteemiga, mis toetab prospekte, mis on liiga ulatuslikult. kui trükitakse sellised prospektid, siis see ei tähenda toetust väikeettevõtjatele. aga artikkel seitse või seitseteist, need lõiked, need on need, mille poolest me oleme, on sellepärast oleme nende poolt, et ta käsitleb tingimusi, mis meie arvates on loogilised ja mida on võimalik rakendada seda direktiivi praktikas rakendades. ma leian, et see on väga oluline, sest varem ei mõistnud inimesed, et nad võiksid neid ostes oma rahast ilma jääda. suur aitäh! ja nüüd kolleeg Heis kokkulepe prospekti ja ähm, õigusakti puhul on väga suureks sammuks edasi kapitaliturgudel äh, äh, ja tahaksin õnnitleda raportööri ja kõiki neid, kes selle teemaga on ähm, tööd teinud, äh, seda ka komisjonis ja nõukogus viimastel kuudel, muutes ähm, ettevõtetele, eriti VKE-dele, kapitalile juurdepääsu saada ning ka kauplemisele oma väärtpa-, oma väärtpaberitega kaubelda, see aitab äh, Euroopa majandust jätkusuutlikumaks muuta. meil on praegu liialt äh, suur sõltuvus äh, panga finantseeringust ainult, ainult seitsekümmend, kakskümmend viis protsenti tuleb kapitaliturgudelt ja seitsekümmend viis pankadelt, USA-s on see vastupidi Eh, see ähm, õigusakt nüüd kapitalimark, äh, kapitaliturgu peaks süvendama, peaks andma kasva, kiiresti kasvavatele ettevõtetele suuremad finantseerimisvõimalused ja luuakse ühtne raamistik selleks äh, kõigeks e eelneva prospekti direktiiviga oli probleeme, see küll toimis hästi, kuid see ei aidanud meil toimivat turgu tugevdada, ühtset turgu Äh, siseturgu äh, tekitada, see tõi enda kaasa teatud äh, õiguskindluse puudumise, tõi enda kaasa liialt suured kulud ning ebatõhususe, kuid praegune režiim võrraldab inimes-, riikidel selle direktiivi vastu võtta endale soovitud viisil ja kiirusel mul on hea meel, et äh, selline režiim äh, luuakse, see on tõeline äh, samm harmoneerimise poole, mis oli ka väga vajalik sage-, teisese emiteerimise jaoks on samuti reeglid välja toodud ning sagedaste kasutajate jaoks nii et see on selline kergem prospekti režiim, mis aitaks koormat õiglasemalt jagada ja see oleks kapitali äh, Äh, turgude liidu puhul üks oluline element. aitäh, kolleeg äh, Heis. ja nüüd äh, proua Bermanche Perez. aitäh, härra juhataja, siin Euroopa Parlamendis me püüame kaasa aidata sellele, et Euroopa Komisjoni ettepanek pareneks, eriti just, mis puudutab kutse äh, kutseliste investorite staatuse parandamist, praegu me oleme sellest eesmärgist veel kaugel ja kui me nüüd räägime sellest äh, ähm, kokkuvõttest, ähm, siis äh, see on vahend, äh, mis viib meid lähedale jaeinvesteerimistoodetele. Äh, pripside puhul oli meil just äh, selline lahendus, äh, mida me oleksime võinud ka nüüd kasutada, kuid mulle valmistab rõõmu, et selline prospekti ettepanek meie ees on, see aitab suurendada juurdepääsu kapitalile VKE-del, mis on praegu selle piirava laenupoliitika all pankade poolt kannatanud ja jääme ootama koostööd äh, ka järelevalveametite vahel äh, päritoluriikidest äh, ja samuti ka sihtriikide puhul, vastuvõtvate liikmesriikide puhul. aitäh, proua Peres. nüüd härra Stolojan, palun. aitäh, härra juhataja mina hääletan äh, selle eelnõu poolt, äh, nii nagu ma hääletan äh, kõigi nende meetmete poolt, mis võivad suurendada kapitaliturgude paremat toimimist ning suurendada VKE-de juurdepääsu väärt-, finan-, finantseerimisele selles prospektis peaks olema vajalik äh, info investoritele. ja see ei peaks muutuma koormaks äh, nende jaoks, äh, kes selle prospekti väljastavad ning kolmandaks, see peab olema kohaldatav kogu Euroopa Liidus see määruse eelnõu vastab kõigile nendele tingimustele ja kompromiss lahendus on selline, et tuuakse välja vajalikud infonõuded, kuid on sisse viidud ka terve rida lihtsustavaid parandusi selles osas, mis puudutab VKE-sid, kuid ka neid ettevõtteid, mis emiteerivad äh, lisaväärtpabereid äh, turul. ma hindan kõrgelt Euroopa äh, kapitalituru järelevalveametite tööd, sest püütakse tagada see, et internetis kõik prospektid avalikustatakse ilma igasuguse tasuta, on võimalik nendega tutvuda kõik, kõigile, kes soovivad. aitäh, härra Stolojan. kolleeg Paul Tang, palun. aitäh, olen äh, sellel äh, surnuaia vahetuses viimane kõneleja täna, äh, kuid tahaksin siiski mõne Äh, sõnaga siin enda seisukohta, seisukohast rääkida, me, see, et me ei võimalda ettevõtetel kapitalile juurdepääsu, siis äh, tegelikult on asi selles, et äh, ei ole Euroopa Liidu reegleid siiani paigas olnud, seetõttu on tervitatav töö, mis on tehtud prospektiga. see on juurdepääs kapitaliturule, see muut-, vähendab äh, bürokraatiat, nii et see on positiivne. ja see on samm äh, tõelise kapitalituru liidu poole, kuid äh, veel väga palju samme on vaja astuda. see puudutab näiteks ka väärtpaberit, paberistamist. see võib nüüd jääda küll toppama näiteks nõukogus, kuid loodetavasti me saame seda õige peatselt käsitleda Euroopa Parlamendis, kuid lõpetuseks see vahearuanne see peaks ähm, sisaldama palju julgemaid ähm, samme tõelise kapitaliturgude liidu poole. aitäh, härra Tang, te siiski ei olnud äh, viimane kõneleja, sest meil on ka vaba, vaba mikrofoni ähm, voor, kus äh, saab äh, viimasena sõna härra Marias. aitäh, härra Tang, te siiski ei olnud viimane kõneleja, sest meil on ka vaba, vaba mikrofoni voor, kus saab viimasena sõna härra Marias aitäh, et ma ja mul on rõõm, et ma olen viimane kõneleja, et minule jääb viimane sõna. nagu teised kolleegid, kui räägime kapitaliturgude liidust, siis äh, eesmärgiks oli avada uued rahastusvõimalused e- VKE-dele, suurendada läbipaistvust äh, ning äh, juurdepääsu ähm, klientidele informatsioonile just prospekti kujul. ja see on oluline Ähm, avaliku äh, sektori emiteeringutele. Äh, põhjenduspunkt üheksa räägib äh, emiteeringutest riigiasutuste poolt ja avalik-õiguslikud rahvusvahelised organisatsioonid, kuhu kuulub vähemalt üks liikmesriik, Äh, kuid ülejäänud ei pea seda, äh, sellest määrust kinni pidama ei Euroopa Keskpank ega riikide keskpangad, miks neile on selline erand loodud? kas meil ei peaks olema ka siin läbipaistvust äh, nende emiteeringute puhul, mis tulevad nendest üksustest? aitäh. nüüd aga Euroopa Komisjoni nimel Valdis Dombrovskis, palun Uh, uh, lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed, kasutaksin võimalust uh, tänada Euroopa Parlamendi liikmeid, eriti just raportöör härra Ježekit, tema um, eelkäijat härra Beckerit ning kõiki teisi kolleege, kes on sellega tööd teinud, kes on kolmepoolsetel läbirääkimistel meiega koos töötanud. me nüüd äh, ootame suure huviga äh, prospekti ajakava täitmist, äh, mis siis peaks ähm, selle kõik ka ellu rakendama ja see töö on äh, pakiline, et me saaksime neid reegleid hakata ka kahe tuhande üheksateistkümnendast aastast ähm, rakendama. nüüd, mis puudutab härra Marjase ähm, küsimust, mis puudutas äh, Euroopa Keskpanka ja riikide keskpanka, siis tead-, sellistel juhtudel alati nemad lang-, on äh, rakendusalast väljas. aitäh, volinik, nüüd aga sõna äh, raportöör Ježekile. juhataja äh, mulle ei öeldud, et tegemist on öötööga, kui ma asusin kapitaliturgudega tegelema kuid mul on hea meel, et äh, see esimene kapitaliturgude liidu element sai nii suure toetuse osaliseks. ja ma näen seda ühise saavutusena. mul on hea meel mitte ainult sisulise poole pealt, vaid äh, ka seetõttu, et nüüd sellel rasketel aegadel äh, mõnedki löövad kõikuma ja see näide illustreerib seda, et fraktsioonid Euroopa Liidus ja Euroopa Liidu institutsioonid äh, saavad koostööd teha ja tulemusi ka saavutada, nii et aitäh kõigile ja head ööd! aitäh, härra Ježek, ma lõpetan tänase arutelu, hääletus leiab aset homme ja järgmine istung äh, saab alguse homme kell üheksa ja siis jälle pärastlõunal kella kolmest kella üheteistkümneni ja päeva